tegeleb selle küsimusega õiguskomisjon. kolleeg Lara Komi on edastanud taotluse oma parlamentaarse immuniteedi kaitseks ja samuti on härra Gabriele Albertini esitanud taotluse oma parlamentaarse immuniteedi kaitseks ja vastavalt kodukorra artiklile kuus lõikele kolm tegeleb nende küsimustega õiguskomisjon. Euroopa Rahvapart-,